To... tere tulemast tööhõivekomisjoni tänasele koosolekule. tahaksin teid tänada eilse väga huvitava koosoleku eest. me alustame kuuendast päevakorrapunktist. selleks on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ja äh, triloogi mandaat. meil toimub mõttevahetus põhikomisjoni raportööriga jutt on siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve raportöörist härra Fernandesest ning seal äh, arutelule, see arutelu järgneb siis äh, varasematele aruteludele, mis meie komisjon eelarve eelnõu teemal on pidanud. loodetavasti kõik need, kes selle teemaga seotud on, jõuavad koosolekule ikkagi kohale ja neid oodates annan sõna meie pearaportöörile härra Fernandesele, palun. aitäh, lugupeetud eh, juhataja, tervitan teid, tervitan ka kolleege, ma olen tulnud siia selleks, et vahetada teiega mõtteid ja ka selleks, et kuulata eh, teid, et saada teada, millised on teie prioriteedid, et meil oleks võimalikult hea eelarve tuletan meelde, et me juba täiskogul üheteistkümnendal märtsil võtsime vastu suunised, kus meil oli siis kolm peamist asja, tööhõive, ettevõtlus ja eelkõige just VKE-d ning ettevõtlusvaim. me ei tohiks unustada ka solidaarsust, sisemist solidaarsust Äh, väga oluline on ühtekuuluvuspoliitika, aga ühtekuuluvuspoliitika on oluline ka siis nende kolme põhieesmärgi jaoks, eriti tööhõive jaoks, ei tohi unustada ka välissolidaarsust, ärgem unustagem seda, mis toimub Euroopa ümber, äh, julgeolek ning ränne on samuti olulised. me kõnelesime põhimõtetest sellest, et nõukogu ja komisjonid äh, Äh, ja komisjon peaksid äh, kompromissidest ja kohustustest kinni pidama, mida see siis tähendab? see tähendab seda, et me nõuame, et mitmeaastane finantsraamistik, mille me vastu võtsime, et sellest peetakse kinni, me nõuame, et maksed peavad äh, saavutama selle taseme, Äh, mis vajame, leppisime ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maksete osas kokku, õppisime siis kahe tuhande eelmises finantsraamistikus. me ei saa äh, lubada sellist olukorda, et meil on üle kahe miljardi tasumata arveid ning äh, me rääkisime siis maksetest me peame tõesti eh, nendest lubadustest, mis maksete osas on antud, kinni pidama, sellepärast et maksed on ju antud eh, lubaduste loogiline tagajärg ning eh, neid lubadusi tuleb austada. ja samuti tuleb kinni pidada mitmeaastasest finantsraamistikust Äh, tuleb ära kasutada just nimelt paindlikkust äh, finantsraamistiku osas, me oleme finantsraamistikku vähendanud just nimelt paindlikkuse tõttu. Äh, paindlikkus tähendab paindlikkusvahendeid, aga ka kasutamata jäänud varusid, mis ühel aastal on jäänud siis kasutamata ja mida võiks kasutada siis järgmistel aastatel, see on siis ähm, uus asi selle mitmeaastase finantsraamistiku juures Äh, loomulikult ähm, äh, mõjutab äh, see kõik ka kõik programme, eriti neid programme, mis võiks näiteks aidata kaasa majanduskasvu ja tööhõive suurendamisele. nüüd, kui rääkida ajakavast, siis me võtame selle raporti eelarvekomisjonis vastu, tähendab selle mandaadi triloogiks kahekümne kolmandal juunil siis täiskogul kolmandal ning äh, siis saavad komisjonid esitada muudatusettepanekuid septembri keskpaigas. Äh, võtame äh, vastu siis selle ettepaneku, resolutsioon oktoobris ning seejärel hääletame muudatust kaheteistkümnes, kolmeteistkümnes oktoober hääletame resolutsiooni üle, kahekümne kaheksandal hääletame täiskogul. ma tuletaksin veel kord meelde, et komisjon tutvustas oma eelarve eelnõu kahekümne seitsmendal mail ning me kiitsime, nagu ma juba ütlesin, institutsioonide vahelisel kohtumisel kahekümne kuuendal mail heaks selle maksete kava. ma juba viitasin sellele, et meie eesmärk on see, et meil ei tohiks olla üle kahe miljardi neid maksmata arveid, jutt käib kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmidega seonduvatest arvetest. nüüd konkreetselt nendest eelarveridadest, mis on teie komisjoniga seotud, jah, ma tahaksin siinkohal meelde tuletada, et meil õnnestus vähendada kärbete mõju Horisont kaks tuhat kahekümnele ja teistele teie jaoks olulistele eelarveridadele tervelt miljardi võrra kuus miljardit eurot taheti esialgu kärpida, nüüd on see siis viis miljardit, need kärped, nii et, et meil õnnestus säästa miljard eurot varuks. mis puudutab nüüd rubriiki A ning tööhõive Äh, ja sotsiaalse uuenduse programmi. Äh, see programm, selle programmi rahastamine jääb stabiilseks äh, võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga me oleme kahe miljoni võrra kulukohustuse assigneeringuid süüritanud ja maksete osas null koma viie miljoni euro võrra niisiis see programm, mis on seotud ka mikrokrediidirahastuga Progress nüüd, mis puudutab ähm, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi, eelarve eelnõus oleme me ette näinud sada kuuskümmend viis koma kuus miljonit eurot, mulle tundub, et see on suhteliselt tagasihoidlik summa ja maksatakse siis äh, kolmsada, kolmkümmend kaks miljonit eurot ja võimalik on ehk saada viis miljonit juurde, see on viis miljonit rohkem kui aastal kaks tuhande viieteistkümnendal äh, personali osas vähendamine ühe protsendi võrra ning äh, ametite osas ametikohtade vähendamine on samuti ette nähtud CDFOPis näiteks nagu ma ütlesin, need äh, varud, äh, neid varusid on vähendatud ja see mõjutab ka pilootprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid. ettevalmistavad meetmed ja pilootprojektid on juba niikuinii nii piiratud finantsmäärusega, äh, meil on sada miljonit ettevalmistavateks meetmeteks ja nelikümmend miljonit Äh, pilootprojektideks, aga neid äh, summasid piiravad siis ka veel varud, mis eelarverubriikides on ette nähtud, meil on probleeme rubriigiga kolm, kus varu meil ei ole, äh, nii et, et meil on tõesti vaja kasutada paindlikkuse instrumente ja meil on veel ka teisi piiranguid, nimelt need hinnangud, mida komisjon pilootprojektide ja ettevalmistavate meetmete osas läbi viib Eh, rubriik üks B Euroopa Sotsiaalfond, eh, seal on eh, kulukohustus üks koma üheksa protsenti, aga makseteks üheksateist koma kuus protsenti, aga see tõus on seotud just nimelt tasumata arvete vähendamisega Äh, nagu ma juba ütlesin, Euroopa äh, puuduses olevate inimeste kannatamise, äh, kannat-, kannatanute aitamise, selle fondi vahendeid on ka natukene suurendatud võrreldes aastaga kaks tuhat viis. mis puudutab noorte tööhõive algatust, ähm, siis ma raportis juba kirjutasin sellest, et, et Äh, meil on äh, probleeme, nimelt meil on kolleege, kes äh, ei ole veel aru saanud, kui oluline see on, me oleme selle algatuse algetapis vahendeid ära kasutanud, see tähendab seda, et kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks meil ei ole enam kulukohustuste assigneeringuid selleks asja, algatuseks ja seetõttu meil ei ole enam kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võimalust seda algatust kasutada. mina arvan, et see algatus peaks siiski jätkuma, äh, oleks väga halb signaal, kui kui me seda ei teeks, sellepärast et äh, noorte tööpuudus on väga kõrge mm, ja me lõpetame selle programmi siis äh, ainult äh, kahe aastaga, ainult kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, sellepärast et kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks meil enam kulukohustuste assigneeringuid ei ole, nii et, et mina teeksin ettepaneku kasutada just nimelt paindlikkust selleks, et oleks vahendeid ka selle programmi või selle algatuse jaoks Eh, jah, paljud ütlevad, et tõesti on palju raha, mida ei, ei kasutata ja, ja see on tõesti probleem, nii et, et me peame vaatama, et kas mingeid reegleid muuta, me peaksime vaatama, miks asjad ei toimi nii, nagu nad peaksid. ja ei tohiks unustada ka seda, et eh, me räägime siin ka tegevusprogrammide rahast, eh, nendest programmidest, mis kiideti heaks hilinenult Ehm, ning ma arvan, et noorte tööhõive peaks olema prioriteediks, meil on tööpuudusega tõsised probleemid ja me peame kõigepealt kasutama seda raha, mis meil on olemas, kuus miljardit, ehm, mis siis esime-, algatuse esimeses faasis on juba ära kasutatud, aga seda programm, algatust peaks jätkama ja seetõttu eh, ongi minu seisukoht selline, et et Äh, ma loodan, et äh, ja ma loodan, et ka parlament seda seisukohta toetab, me peame jätkama seda algatust. ma arvan, et äh, kõnelesin juba asjadest, mida pidasin oluliseks, maksete teemat samuti mainisin juba olen nüüd äh, valmis teid ära kuulama, et meil oleks äh, kõige parem võimalik eelarve ja tahaksin veel kord meelde tuletada, et äh, eelarvekomisjon on oma ettepaneku esitanud, nüüd vaatab nõukogu seda asja läbi, eks me näeme Ehm, kuidas nõukogu nende arvudega ümber käima. me teame, et nõukogu üritab alati kärpida seda eelarvet, mis on juba niikuinii väike ning nad üritavad alati summasid ja varusid vähendada, nad üritavad äh, mitte eraldada piisavaid vahendeid makseteks, eks Äh, nagu ikka, seisab meil ees lahing äh, nõukoguga, aga mina siiski loodan, et äh, nõukogu tegutseb kooskõlas kompromissidega ja ko lubadustega, mis finantsraamistiku raames anti ja samuti kõigi nende avaldustega, mida nõukogu on teinud Eh, ja ma loodan, et eh, see leiab siis, eh, kõik need lubadused leiavad kajastamist ka eelarves ja see tagaks meie tegevuse järjepidevuse ja sidususe, aitäh! aitäh, härra Fernandes, meil on pool kümme ette nähtud hääletus, ma ei usu, et meil õnnestub ka pool üheksa, pool kümme alustada, sest me peame seda teemat ju ka arutama, aga ma palun, kolleegid, et te teeksite lühidalt äh, ja üsna peatselt äh, annan sõna meie komisjoni äh, raportile proua Kluunile ning äh, Pala, kolleegid Palas, Morin Chartin on ka sõna soovinud, kas keegi soovib veel sõna võtta, proua Ribeiro ja siis anname jällegi sõna härra Fernandesele ja siis alustame hääletamist. kas see on teile vastuvõetav? hästi, siis teeme niimoodi ja nüüd annan siis äh, sõna proua Kluunile, kes on äh, meie äh, komisjoni raportöör. jah, aitäh! aitäh härra Fernandesele selle eest, et te täna meie komisjoni olete tulnud. me oleme juba fraktsioonides seda teemat arutanud ja ma arvan, et me oleme oma seisukoha kujutanud, kujundanud ning me oleme tõesti saavutanud mõned kompromissid ja hakkame nende üle ka peatselt hääletama me tõesti äh, tahaksime, et äh, meie komisjoni arvamus leiaks jõus, jõulist kajastamist teie raportist ja härra Fernandes ise rääkisite Äh, noorte tööpuudusest, noorsootagatisest ja äh, meie komisjon kindlasti leiab, et noorte tööpuuduse teemale tuleks keskenduda. me teame, millised on arvud, kui äh, tõsised on näitajad, mõnedes riikides on tööpuudus noorte hulgas lausa üle viiekümne protsendi, see on lubamatu, nii et, et sellele tuleb tõesti panna rõhtu, me toetame selliseid programme Äh, millega luuakse algatusi selles valdkonnas ja jah, see, mida te rääkisite front-loadingu või vahendite programmi algetapis ärakasutamise kohta, äh, jah, sellest me oleme siin komisjonis ka kõnelenud proua Morin Chartier juhtimisel, aga äh, ma arvan, et jah, väga oluline on, et te seda algatust toetate ja meil on väga hea meel, et te üritate kasutada paindlikkusvahendeid selleks, et eh, programmid selles eh, valdkonnas jätkuksid, see on väga oluline ja me juhtisime tähelepanu ka selline, sellisele valdkondadel nagu oskused ja ümberõpe äh,, eh, IKT-sektor, keskkonnasõbralik majandus, sellistel valdkondadel on tohutu suur potentsiaal töökohtade loomiseks ja seetõttu me peame neid väga oluliseks, te valmis, mainisite ka seda kolme ette eesmärki ettevõtlus, tööhõive ja ettevõtlusvaim. jah, VKE-d on samuti väga olulised. Nemad loovad äh, äh, väga palju töökohti, seda me rõhutame ka oma arvamuses me just äh, rõhutame, et neid tuleb toetada, sest nemad on väga olulised majanduse taastumise ja töökohtade seisukohade val- ja siis veel äh, mikrolaenud, äh, jah, see, mida te sellel teemal ütlesite, on ka väga tervitatav. nii et, et üldiselt ma leian, et antud hetkel meil on olnud tõesti hea dialoog, me oleme kokku pannud oma arvamuse ja jääme ootama edasisi arutelusid, kui selguvad juba üksikasjad arvude kohta aga jah, meie töö komisjoni seisukohalt peaks olema tõesti rõhuasetus äh, noorte tööhõivel, VKE-del ning ümberõppel ja vajalike kutseoskuste arendamisel. Need on need teemad, millele meie oleme keskendunud, aitäh! aitäh! härra Palaš järgmisena. jah, aitäh, lugupeetud äh, Äh, juhataja, kõnelen sotsiaaldemokraatide nimel, eelkõige oma kolleegi Georg Pirinski nimel. jah, loomulikult äh, mis eelarve on alati väga keeruline teema ja me teame, et me seisame silmitsi teiste institutsioonidega, kes tahavad eelarvet veelgi kärpida äh, ja meie eesmärk on asetada rõhk siis sinna, kus vaja ning tõepoolest see, mis puudutab sotsiaalfondi, Äh, on tõepoolest natuke problemaatiline, me peaksime pöörama tähelepanu äh, sellele, et kui raha ei ole äh, teatud riikide poolt ära kasutatud, siis me ei tohiks siiski sattuda sellisesse olukorda, kus lihtsalt eelarveridasid hakatakse korrigeerima, see on selline äh, Äh, vana traditsioon, et, et kui raha ära ei kasutata, siis tuleb lihtsalt äh, vahendeid kärpida, aga ometigi vajadus selle raha järele on olemas, meil on olemas ju äh, globaliseerumise kohanemise fond ja nõnda edasi, nii et, et rubriik üks B on selles mõttes väga oluline, sellega on seotud mitmed probleemid ja samuti üks A seda eelarverubriiki on paremini kaitstud ja äärmiselt oluline on, et Euroopa Parlament suudaks siiski tõestada, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas eh, meie toetame siiski väga innukalt seda, et eelarves eh, oleksid korralikud vahendid, et eh, jah, võib-olla need ei oleks niivõrd riikidega seotud, võib-olla tänapäeval jääb see, praegu jääb see ainult soo-, soovunelmaks, aga eh, meil peaks olema siiski teatud sõltumatus sellest, mis riigid selles valdkonnas teevad, nii et, et eh, me peaksime toetama neid jõupingutusi, mis praeguse eelarve osas on tehtud, aga me peame olema ka väga valvsad ning me peame olema kindlad, eh, jah, meil on vaja vahendeid ja me peame rohkem pöörama tähelepanu ka nende vahendite kasutamisele, neid Äh, ja ei saa lubada eelarve kärpimist lihtsalt sellepärast, et vahendeid on jäänud kasutamata, aitäh. aitäh, proua Morin Chartier, aitäh, äh, juhataja. Äh, tahaksin tänada härra Fernandesi selle eest, et ta tuli siia oma tööd tutvustama täna hommikul tahaksin öelda, et meil on vaja neljas küsimuses olla väga valvsad. kõigepealt äh, Euroopa Sotsiaalfond ja kõik see, mis puudutab tööhõivepoliitikat. Euroopa Sotsiaalfond ja seda väga ausalt öeldes, et, et väga palju äh, vahendeid on jäetud äh, kasutamata ja see on kaasa toonud selle, et äh, me vähendame neid vahendeid, mis meil on selleks aastaks Äh, kolleeg, äh, asi ei ole mitte selles, et liikmesriigid vahendeid halvasti ei kasuta, asi on selles, et ei ole välja makstud seda, mida oleks pidanud maksma ning äh, riigi- ja valitsusjuhid tõepoolest soovivad, et tõeli-, kui nad tõesti soovivad tööhõivepoliitikat, korralikku tööhõivepoliitikat, siis nad peavad kiirendama ka seda, mis toimub Euroopa Sotsiaalfondi maksetega niisiis, meil ei ole vaja sellist olukorda, millele teie viitasite. nüüd teiseks, noorte tööhõive algatus, te rõhutasite ka, kui oluline noorte tööhõive on. peamine probleem, mida mina näen, äh, jah, me oleme vahendeid kasutanud ju selle algatuse esimeses etapis, äh, ma arvan, et aprillis, kui ma ei eksi, siis aprillikuus, kui seal täiskogul me Äh, hääletasime eelrahastamise üle kolmkümmend protsenti noorte tööhõive algatusele selgeks, et äh, äh, stimuleerida neid projekte ja me tegime seda siis rekordiliselt kiiresti ajades, kolme kuuga õnnestus meil komisjoni ja par-, komisjonis ja parlamendis niivõrd kiiresti tegeleda, et me selle eelrahastamise üle suutsime juba hääletada ja siis korraga on meil eelarves auk, see ei ole võimalik, nii et, et meil on tõesti vaja järjepidevust nende poliitiliste tegude vahel, mida me oleme siin teinud ja selle eh, eelarve vahel, sest eelarve peaks ju kajastama meie poliitilist tahet. Eh, kolmas oluline punkt on eh, globaliseerumisega kohanemise fond, ma tean, et riigi- ja valitsusjuhid, jah, me oleme selle fondiga siin komisjonis pikalt tegelenud ja ma tean, et kõik riigi- ja valitsusjuhid tahavad kruvisid kinni keerata Äh, kui eelarvet arutatakse, aga äh, pärast need nõu-, taotlused, mis tulevad, tulevad ju liikmesriikidest, liikmesriikidel on neid vahendeid vaja äh, see on, see ei ole vaja, e-, seda ei ole vaja riikidele või ettevõtetele, seda on vaja just nimelt töötajatele, ettevõtete töötajatele, et nad saaksid ümber õppida. nii et, et sellistes punktides ei tohi järele anda. ja viimane punkt, Te olete sellega väga hästi kursis, kõige suuremas puuduses olevate abistamiseks mõeldud fond, valitsused seda fondi ei soovi ja nagu te mäletate, meil õnnestus see fond päästa ainult tänu parlamendi tegudele. see on minu arust kõige arusaadavam ja, ja meedias kõige rohkem kajastatud osa meie tööst. kui Euroopa ei suuda selles vallas võetud kohustusi täita, Äh, siis on Euroopa maine tõesti väga halb. aitäh. aitäh, proua Ribeiro. aitäh. olen tänulik härra Fernandesele, et ta täna hommikul tuli siia, et meiega eelarvet arutada äh, tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale. kõigepealt Te ütlesite, et me peame investeerima, meil on vaja programme, mis aitavad meie VKE-sid, samuti mikroettevõtteid, nii et, et me saaksime tõesti kõnelda arengust ja sotsiaalpoliitika on samuti äh, Äh, midagi, millega peame tegelema, seda eriti seoses noorte tööpuudusega ja need ongi kaks asja, millele tahaksin keskenduda. Äh, raportöör viitas uutele äh, programmidele ta rõhutas seda, et kõik need programmid, mis on mõeldud noorte tööpuuduse vastasele võitlusele, peaksid jätkuma. kas meil on mingeid tagatisi selle kohta, et liikmesriigid kasutavad neid vahendeid, mis noorsootagatiseks on eraldatud? ja te rääkisite ka paindlikkusest seoses mitmeaastase finantsraamistikuga kas äh, on ka mingeid arve selle kohta, mis puudutab äh, varasematest aastatest kasutamata jäänud summasid erinevates liikmesriikides ja milline on komisjoni seisukoht selles küsimuses? Äh, I'll give the floor for uh, last comment from nüüd härra Fernandes saab sõna viimaseks kommentaariks. Merci, je remercie uh, les suur aitäh! tähendab, kommentaarides muidugi eelarve küsimuses peab ütlema, et Euroopa Liidu eelarve on ikkagi väike eelarve, üks protsent RKT-st, ähm, sada nelikümmend seitse miljardit eurot, aga vaatamata sellele on ta väga oluline. ja paljudes liikmesriikides on selle osakaal rohkem kui viiskümmend protsenti investeeringutest ja veel üks asi, mida tuleb alati meeles pidada, see on eelkõige investeerimiseelarve. üheksakümmend neli protsenti nendest vahenditest läheb investeeringuteks ja kuus protsenti kulub lihtsalt halduskuludeks. see juba näitab, milline lisaväärtus sellel eelarvel on. muidugi probleeme mida siin esile tõsteti, kõike siin täna ei jõua lahendada, aga muidugi kaheksakümmend viis protsenti samuti ehm, rahast eelarvesse tuleb siiski liikmesriikidelt. Eh, me peaksime eh, paremini haldama oma, oma vahendeid. nagu ma ütlesin, Euroopa Sotsiaalfond on väga oluline fond ja ka teised fondid, ühtekuuluvusfond on eh, oluline töökohtade jaoks, Junckeri plaan, mis vastu võeti Äh, on ka väga tähtis selleks, et töökohti luua. seda kompromissi, mis saavutatakse, äh, tuleb parimal võimalikul moel ära kasutada, sellest tuleb kinni pidada ja kui me vaatame seda eelarvet mitmeaastasest perspektiivist, siis äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist läheb ikkagi varasemate kulude tasumiseks ja nüüd see tõeline mitmeaastane finantsraamistik saab alles nüüd alguse. see tähendab seda, et meil on kompromiss, mitmeaastane finantsraamistik, millest tuleb kinni pidada, aga selle, seda ei ole alati tehtud. nüüd töökohad noortele. mul arve tõesti ei ole, ma olen neid äh, palunud komisjonilt eh, ja eh, nii kui ma nad saan, siis ma saadan teile ka edasi, kui palju on eelarvet täidetud nimelt. meil on tõesti olnud eh, tegevuskavades hilinemisi, viivitusi ja see tähendab seda, et me, meil läheb ka noorsootööhõive programmi rakendamisega aega. ja nüüd kaks tuhat kuusteist peaks meil juba kulukohustusi olema selleks, et seda initsiatiivi tõesti jätkata. ja mulle tundub, et keegi ei ole veel aru saanud, et kaks tuhat seitseteist ju see algatus peatub, lõpeb, aga ta peaks jätkuma. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist Äh, on möödunud ja siis on meil kolm aastat veel selle elluviimiseks, N pluss kolm on meil see reegel, ärge unustage seda, Euroopa Sotsiaalfondis on N pluss kolm reegel ja kaks tuhat kuusteist ei ole meil enam võimalust mingeid uusi äh, programme ellu kutsuda. nüüd global-, ähm, globaliseerumisega kohanemise fondist kolmkümmend miljonit eurot makseteks on ikkagi vähe minu meelest. liikmesriigid on ise nende fondide vastu vahel, aga samas on ka nemad kõige suuremad nende fondide kasutajad, tuleb siiski järjekindel olla. ma juba rääkisin, et et kulukohustusi on vaja tõsta ja, ja, ja maksekohustusi ka. meil on siis varud olemas ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on kaks tuhat kuussada kaheksakümmend miljonit. osa sellest kasutatakse ära strateegiliste investeeringute fondiks. kaks tuhat kuusteist on kaks koma kaks miljardit ette nähtud marginaaliks, aga ei tohi ära unustada, et see puudutab rubriiki kaks. ja äh, meil on seal ehk piisavalt varu ja ka paindlikkuse instrument on meil olemas, kui me räägime globaliseerumise kohanemise fondist, siis see on väga eriline äh, instrument ja nõukogu suhtumine on ka nende fondide puhul erinev. meie jaoks jäävad erifondid mitmeaastasest finantsraamistikust välja ja nad ei lähe selle üldise äh, eelarve alla. nüüd meil on võimalus kasutada paindlikkusinstrumenti, kui tekib vajadus. näiteks noorsootööhõive puhul äh, nii äh, kulukohustuste jaoks kui ka kaks tuhat kuusteist tuleb äh, uue alguse, äh, uue algatusega algust teha. see raha, mida ei ole ka ära kasutatud, läheb üldistesse varudesse ja pärast, alles pärast võib teda poliitilistel eesmärkidel kasutada, näiteks tööhõive majanduskasvu suurendamiseks. see on väga oluline. et seda peab meeles pidama ja eh, seda olen ka Junckeri plaani läbirääkimistel rõhutanud korduvalt. nõukogu tahaks selle kuidagi ära unustada. muidugi eh, nad eh, tegelevad veel selle viimase finantsraamistikuga, aga artikkel neliteist finantsraamistikust näitab, et kulukohustuste kasutamata kulukohustuste äh, marginaal läheb siis üldisesse äh, varusse ja selle võib kasutusse võtta poliitilistel eesmärkidel, majanduskasvu ja tööhõive äh, nimel. ja see on nüüd ka kirja pandud, et seda saab kasutada noorsootööhõive jaoks. see tuleb määrusesse võtta, see on ka osa kompromissist. mis meil on saavutatud nõukoguga, aga ma arvan, et nõukoguga läbirääkimised eelarve küsimustes on alati keerulised. aga noh, teeme endast parima. et, äh, et kompromissist kinni peetaks ja, ja, ja maksmata äh, nõuded, see on muidugi äh, häbiväärne, pacta sunt servanda. ma arvan, et see on küsimus, mida ei pea, mille üle ei pea, peaks vaidlema. Nende hilinenud maksete tõttu on meil lausa intressi vaja maksta, see on loogiline tagajärg. ja ma arvan, et me ei peaks nende, nende küsimuste üle enam vaidlema. arved on juba esitatud, VKE-de poolt regioonides, kohalike omavalitsuste poolt. ja, ja seda raha on ka juba kasutatud. seega suur aitäh kõigile, kes, kes tööd tegid. loodetavasti jõuame ka selleni, et saame hea eelarve. tänan aitäh, härra Fernandes, teie väga selge seisukoha eest, me toetame teid teie võitluses, kui te võitlete raha eest, millega saab võidelda tööpuuduse vastu. hääletus äh, eelarvekomisjonis toimub kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm juuni ja täiskogule läheb see raport äh, juulikuus. nüüd äh, valmistame me ette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 okay, then we'll start with the alustame hääletusega. kõigepealt hääletame Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmise taotlust. see puudutab äh, Soomet, elektrooniline hääletus, kes on poolt. And the vote is now closed. hääletus on lõppenud aitäh. Then we'll vote the draft report uh, on edasi liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek K, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, ei siiski, muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AB, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek N, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek NA, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek O, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Q, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut sada viiskümmend seitse, ütleb proua esimees. siiski kompromissettepanekut kuu. hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. jah, vastu võetud. kahekümne kaheksa häälega. edasi muudatusettepanek sada seitsekümmend, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek S, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek ei siiski kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek U, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kahekümne nelja häälega. järgmiseks kompromissettepanek V, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks äh, muudatusettepanek kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmteist, vabandust, küsib proua esimees, kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neliteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek X, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek Y, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus, kompromissettepanek Z, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek AA, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. Uh, the vote is closed and is carried by twenty. hääletus on lõppenud, vastu võetud kahekümne üheksa häälega muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kahekümne kaheksa häälega järgmiseks kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis on tagasi võetud. seega viiskümmend kolm, see langeb ka ära. viiskümmend neli ka. viiskümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, teine osa, muudatusettepanek viiskümmend kuus. The vote is hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend seitse langeb ära, samamoodi viiskümmend kaheksa, nii et kompromissettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kompromissettepanek D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kahekümne kahe häälega. kompromissettepanek F, kes koos suulise muudatusettepanekuga Rahvaparteilt kas meil on probleeme? me jääme originaalversiooni juurde. kompromissettepanek F originaalversioonis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek G, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Hush, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame raporti eelnõu üle muudetud kujul. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus käib ikka veel ja nüüd on hääletus lõppenud see on vastu võetud kolmkümmend seitse poolthäält, kuus vastu. aitäh proua Agele you. The Green Employment Initiative and with keskkonnasõbralik tööhõive algatus, kompromissettepanek J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. viiskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi We can go on, good. kas saame jätkata? hästi. siin oli mingi probleem. NV kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. aga kontrollime. The vote is still open, now it's closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromissettepanek M poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek N poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek O poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend kuus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ühe häälega. muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuu, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend seitse osade kaupa. esimene osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu. kontrollime. teine osa, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse. hääletus on alanud. It's still open, but now it's closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne seitsme häälega. kompromissettepanek S poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, ettepanek üheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kahe häälega üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek DA poolt, vastu erapooletu, vastu võetud FEM kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime FEM kolm. And the vote is now closed and it's carried. hääletus on lõppenud, äh, vastu võetud nelja häälega. FEM neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada, üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek U poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek V poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi tuleb hääletada muudatusettepaneku sada kuus üle, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime sada kuus. The vote is still open. hääletus on alanud. vastu võetud kolme häälega. muudatusettepanek FEM seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kümme järgmiseks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek X, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. see ei olnud viimane, nagu ma arvasin. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek XA, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kompromissettepanek XA, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nelja häälega. Uh, FEM kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, FEM kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, FEM neliteist poolt ei, see ei lange ära, see on neliteist poolt vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. FEM neliteist hääletus on alanud. And now it's closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kuue häälega. see on kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see on kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. see on seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Y, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Z poolt, vastu, erapooletu. ma ei näinud, hääletame elektrooniliselt. kompromissettepanek Z, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud neljakümne häälega, aga te ei tõstnud kahjuks oma käsi. Envi kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime sada kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus käib hääletus on lõppenud vastu võetud viie häälega. sada kolmkümmend kaks järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek AA, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AB, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek AC, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AD poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend seitse poolt, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu on vist tagasi lükatud, aga ma pole kindel, nii et kontrollime sada nelikümmend üheksa elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolme häälega. kompromissettepanek AE poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AF poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. N üheksateist, vabandust, N kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanekud sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis ning ka sada viiskümmend kuus, kõik koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus käib ikka veel, ikka veel. sada viiskümmend kolm kuni sada viiskümmend kuus on see, mille üle hääletame lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek AFA, kes on poolt, vastu erapooletu. et ma ütlen, et see on vastu võetud. peame hääletama NV kahekümne ühe üle, see on järgmine, kes on poolt? seal on viga hääletusnimekirjas, nüüd me peame hääletama siiski. NV kakskümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek AG poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks äh, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. sada kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kümne häälega. Envi kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, Envi kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Envi kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Envi kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud NV kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AH, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek AI poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek AJ poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek AK poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AL, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. NV kaksteist poolt vastu erapooletu, vastu võetud. NV kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu seda tuleb kontrollida sada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. see oli tõesti väga selge toetus. see on üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Envi kolmkümmend neli langeb ära, ei siiski mitte. kes poolt, Envi kolmkümmend neli, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime kakssada neli hääletus on alanud, hääletus käib ja hääletus on lõppenud nüüd. tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. kakssada viis hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nelja häälega. kakssada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, kas me saaksime seda uuesti teha? kakssada kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud? kontrollime. seda oli väga raske siin näha praegu. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ühe häälega. kompromissettepanek A, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kompromissettepanek G e siiski poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu on vist vastu võetud, kolmkümmend neli, kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmekümne kahe häälega. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Hash poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa põhjenduspunkt G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt H, kompromissettepanek I, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus järgmiseks poolt. nelikümmend kuus kahes osas, vabandust, esimene osa siis, esimene osa nelikümmend kuues, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime nelikümmend seitse, nelikümmend kuus teine osa. hääletus käib. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolme häälega. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Fem Hash, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime FEMHASi. hääletus on alanud. hääletus käib. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud viie häälega. FEMJ poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime FMJ. hääletus on alanud. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viie häälega. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks järgmiseks, see puudutab viiteid, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd äh, raporti eelnõu muudetud kujul elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus käib ikka veel. tegemist on nimelise hääletusega. hästi, hääletus on lõppenud nelikümmend üks häält poolt, seitse vastu, raport on vastu võetud. palju õnne, Jean Lambert. Then we'll go to the draft. Läheme nüüd edasi. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve valitsused kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks kompromiss A, kes poolt, kes vastu, kes erapooletult vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt. number kolm, palun hääletage. And the vote is now closed. hääletus lõppes. muudatusettepanek kolm, see on tagasi lükatud. vabandage, ma ei pannud seda tähele. Läheme muudatusettepaneku seitse juurde, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime. Amendment seven. otsusettepanek seitse. hääletus lõppes. see on vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega. nüüd üks B muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss C, kes poolt, kes vastu, kes äh, erapooletud, vastu võetud, number kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend. And the, the vote is, it's not closed yet. We are waiting for some hääletus veel ei ole lõppenud nüüd kontrollime. see on kahe häälega tagasi lükatud. ja järgmine muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletage palun. And the vote is now hääletus lõppes. see on vastu võetud kaheksa poolthäälega kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, kes poolt, kes vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa nüüd tagasi võetud kolmkümmend üheksa, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number nelikümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletult vastu võetud. kompromiss G, kes poolt, kes vastu, kes erapooletult vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes poolt, kes er, vastu, kes erapooletult tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu arvamust kõigi muudatusettepanekutega. hääletamine toimub nimeliselt. And the vote is closed. hääletus lõppes nelikümmend seitse vastu, raport on heaks kiidetud. Thank you all. suur aitäh teile kõigile. järgmine päevakorrapunkt we are actually ahead of our timetable. me oleme ajast isegi ees kuue minutiga <laughs> And uh, now we'll go to point 11 on the nüüd läheme päevakorrapunkti number üksteist juurde. liikmesriikide volitamine ratifitseerima Euroopa Liidu huvides ILO sunniviisilise töökonventsiooni.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 Okay, we start uh, with... nii, nüüd teeme algust päevakorrapunktiga üksteist. päevakorrapunkt number üksteist käsitleb liikmesriikide volitamist ratifitseerima Euroopa Liidu huvides ILO sunnivisilise töökonventsiooni äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta protokolli sotsiaalpoliitikaga seotud küsimuste osas. meilt on palutud nõusolekut nõukogu otsusele otsuse ettepanek on tehtud tööhõivekomisjoni soovituste alusel meie siis peame nüüd andma soovituse, kas otsus heaks, äh, kas äh, volitamine heaks kiita või mitte. annan raportöörile härra Patrikile ja Võikile kuuest sõna. palun lahkuge saalist vaikselt, sõna saab härra Lõiarik. Madame euh, la présidente, chers collègues, proua esinaine, kallid kolleegid, see tekst, mille ettepaneku ma tegin, puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ILO konventsiooni protokolli, konventsioon puudutab sunniviisilist tööd ja konventsioon ise pärineb aastast tuhat üheksasada kolmkümmend. muidugi seda on ajakohastatud, kuigi hilinenult rahvusvaheline tööorganisatsioon on teatanud, et sunniviisiline töö puudutab maailmas ikka veel kahtekümmet ühte miljonit kodanikku, filipiinlased, keda Euroopas kodutöödel ekspluateeritakse või töötajad, kes maailmakarika staadiumi, staadionit ka-, Kataris ehitavad või siis need naised, keda on seksuaal või seksitöötajatena ära kasutatud, see kõik näitab, et et inimesed kannatavad, kuigi äh, sada viiskümmend miljardit dollarit toob see äri neile, kes seda organiseerivad. aga seda ei saa kannatada. nüüd materiaalsed või füüsilised piirangud isikutele äh, on äh, eriti levinud Äh, nendes riikides, mida me nimetame õigusriikideks. Äh, me tahaksime anda neile, kes praegu sunnitöö ohvriks on langenud, natukenegi lootust. konventsioon puudutab naisi ja lapsi, neid, kes on äh, tulnud siia salaja, illegaalselt selleks, et raskest olukorrast pääseda, eh, üheksasada nelikümmend tuhat on neid ja Euroopa kontinendil on selliseid eh, sunniviisiliselt töötajaid inimesi lausa miljon. naised ja mehed, kellele on pakutud välismaal tööd, on end leidnud eh, vangistusest, nad on sunnitud Äh, tööd tegema, neid ekspluateeritakse ja kõige haavatavamad on muidugi naised, lapsed ja emigrantid. Neile antakse kõige alandavamaid ülesandeid, kõige raskemaid töid või siis sunnitakse prostitutsioonile. siin lisandub füüsiline vägivald, hirm, isoleeritus ja siis isoleeritus mis on seotud eh, ekspluateerimisega. see tuleb lõpetada, tuleb seadused jalule saata ja selle konventsiooni eesmärk ongi seda teha. nüüd eh, rahvusvaheline tööorganisatsioon on andnud nüüd oma protokollidega uusi võimalusi sunnitöö vastu võitlemiseks. näiteks eh, muutes meetmed juriidiliselt siduvaks, aga tahaksin öelda, sunniviisilise töö kontekst ja, äh, ja meetodid, vormid on muutunud ja seetõttu on vaja ennetusmeetmeid, kontakte sotsiaalpartneritega, on vaja ühendada jõud, et võr-, võidelda sunniviisilise tööga. artikkel kaks äh, sätestab, et tuleb haavatavaid isikuid ning tööandjaid äh, koolitada, äh, teadvustada sellest, et nad ei teeks koostööd äh, ekspluateerijatega, samuti tuleb tõhustada tööinspektsioonide tööd. avalikus ja erasektoris tuleb mõlemal, mõlemas tähelepanu pöörata sellele, et vältida sunniviisilist tööd. samuti tuleb vältida seda, et põhjapoolsed riigid ei ekspluateeriks lõunapoolsete riikide kodanikke ning samuti tuleb äh, mõelda sellele, mis on põhjustanud niisugust sunnitöölist, äh, sunniviisilist tööd. üks äh, kõige huvitavamaid ettepanekuid võib-olla on seotud liikmesriikide vastutusega ja seda on ka eh, sätestatud ühes artiklis, kus öeldakse ka, et eh, ohvritele eh, tuleb anda võimalus ise vastutus võtta, hüvitist nõuda ja sõltumata sellest, milline on nende juriidiline staatus riigis, kus nad asuvad. ja lõpuks tuleb karistada ka selle äh, ebaseadusliku töö, äh, tegevuse eest, mis soodustab sunniviisilist tööd. et nende kohustuste lugemisel äh, võib mõista, miks mõned riigid nagu Katar on selle protokolli ratifitseerimise vastu olnud. meie arvame, et see protokoll tuleb ratifitseerida ja seda tuleb hakata rakendama nii kiirelt kui võimalik. vastuvõtmise protseduur siin on lihtsustatud menetlus, me lihtsalt anname oma nõusoleku või, või, või keeldume. see tähendab seda, et mingeid muudatusettepanekuid ei tehta ja seetõttu ähm, piirduma lihtsalt äh, mõttevahetusega, muudatusettepanekuid ei tee. selle protokolli heakskiitmisega äh, kiidame me heaks ülemaailmse humanistliku lähenemise inimtööle ja äh, mis puudutab ekspluateerimise vastase võitluse vahendeid, siis põhi vahenditeks on kindlasti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon ning nimetatud protokoll. seega meie ülesanne on protokoll heaks kiita nii kiirelt kui võimalik, aga samuti äh, kaitsta kõiki neid äh, põhimõtteid, mis on konventsiooni ja protokolli aluseks, nimelt õigust tööle. see on kõik minu poolt. Thank you and now give. suur aitäh. annan Rahvapartei variraportööri sõna, palun. aitäh, proua esimees. nagu kolleeg ja raportöör ütles, sunniviisiline töö toob endaga kaasa väga palju äh, raskeid mõjusid, eriti just noortele inimestele, tegemist on kuriteoga ning inimõiguste rikkumisega. miljonid ootavad meilt ja kõikidelt poliitilistelt institutsioonidelt, et midagi selle vastu selgelt vastu võetaks, et sunniviisiline töö ja sellega seotud negatiivsed mõjud äh, keelatakse. Need inimesed loodavad meie peale ja sellepärast äh, IAO lähenemine, et tuhande üheksasaja kolmekümnenda aasta lepingu protokolle hakatakse täiendama, väga tähtis. sisuliselt ütles raportöör kõik juba ära ja mõned sätted on Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikas ka juba välja toodud, küll aga kõik mitte. ja sellepärast on väga tähtis, et me siin nõukogule annaksime volituse äh, konventsiooni ratifitseerimiseks võimalikult kiiresti, selleks et me üheskoos saaksime Euroopa Liidu huvides edasi tegutseda. lõpetuseks äh, tunnustan tööd, mida raportöör on teinud ja Rahvapartei toetusega võib ta arvestada nii raporti puhul kui ka nõude puhul, et liikmesriigid võimalikult kiiresti selle konventsiooni ratifitseeriksid. Thank you, I will give the floor to. suur aitäh. annan sotsiaaldemokraati esindaja Steinbrückile sõna, palun. on see. aitäh. meie variraportöör Brando Benefei ei saa täna siin kahjuks olla, sest tal oli probleeme lendudega, aga ma võin raportöörile edasi öelda nii palju, et Brando Benefei tänab teda ja toetab teda täielikult tegemist on väga tähtsa küsimusega, on väga tähtis, et Euroopa Parlament liituks selle konventsiooniga ning oma põhjenduses raportöör ka väga selgelt analüüsis neid põhjuseid, miks liikmesriigid peaksid selle protokolli ratifitseerima, eriti kui me räägime tööturu ja sotsiaalpoliitikatest. võitlus sunniviisilise töö vastu nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat nõuab solidaarsust kõikidelt osapooltelt. kohe kindlasti on meil vaja selgeid reegleid, meil on vaja rahvusvahelisi standardeid, mis tuleb vastu võtta ja ratifitseerida ja meil on ka ühisel, ühised seisukohad välja vaja töötada, sellepärast et musta töö vastu on võimalik võidelda ainult üheskoos Euroopa Liidu tasandil ning seejuures on väga tähtis, et me teeksime tõeliselt koostööd ka liikmesriikide vahel. meie fraktsiooni poolt tahtsin veel öelda lõpetuseks seda, et meie tänase koosoleku protokollis tahame väga selgelt äh, välja öelda ka seda, et meie jaoks ei ole vastuvõetav see, et liikmesriigid juba läbirääkimisi on alustanud protokolli üle, ilma et selleks oleks saadud äh, mandaati komisjonilt. meie leiame, et selline lähenemine ei ole õige ja samamoodi nagu ka komisjon, leiame ka meie, et ainult erandkorras võib midagi sellist teha ja sellepärast me palume komisjoni esimeest, et ta tõstataks äh, kõhklused sellise teguviisi kohta ka nõukogu ees ja ma palun, et oma kirjas kirjutaksite, et kogu tööhõivekomisjon on sellel arvamusel, sest kui iga Euroopa Liidu institutsioon niimoodi käitub, jah, ma saan aru, et tegemist on väga tähtsa ja hea küsimusega, tuleb siiski kinni pidada nendest reeglitest, mis on Euroopa Liidu institutsioonide jaoks paika pandud. suur tänu raportöörile väga hea raporti eest ja ootame ka tulevikus konstruktiivset koostööd. Thank you, I give the suur aitäh. annan sõna nüüd Aldevari raportööri Proua Harkin. suur tänu, nii nagu raportöör ütles, tuhande üheksasaja kolmekümnenda aasta konventsiooni on ajakohastatud ja nüüd on tegemist lihtsalt äh, selle ellurakendamisega ja selles kontekstis on palutud liikmesriikidel oma tegevuskavad välja töötada selleks, et oleks tagatud järjepidev lähenemine sunni, sunnivisele töö likvideerimisele. muidugi soovime, et tööandjate ja töötajate organisatsioonidega konsulteeritakse, informeerimine, harimine, eriti kõige va-, haavatavate elanike informeerimine on väga oluline oluline on informeerida kodanikke nende õigustest, selle protokolli puhul aga on veel kõige olulisem see, et ähm, ohvrite jaoks tuleb ka näha tõhusaid õiguskaitsemeetmeid ette, tuleb toetus näha ette, tuleb näha ette võimalik hüvitis ja ligipääs õiguskaitsevahenditele. protokoll kutsub valitsusi üles ka konkreetseid samme astuma äh, sisserändajate kaitseks, ähm, sisserändajad naised äh, on kõige haavatavamad seoses sunnitööga ja meie olukord on praegu eriti keeruline, sellepärast et äh, osadel inimestel ei ole dokumente, nemad on muidugi kõige-kõige haavatavamad, äh, kõige raskemas olukorda tuleb jälgida ka üldist konteksti, paljudest sisserändajatest on üleüldse ilma tööta ja ilmselt on nad kõige tõenäolisemalt äh, ka äh, äh, sunniviisilise töö ohvrid tulevikus, seega me peame tegema nii, et, et see konventsioon mitte ainult ratifitseeritaks, vaid selle rakendamist jälgitaks, järgitaks, mis toimub, et sellel oleks mõte, äh, siin nimetati Katari ja, ja veel äh, toodi teisi näiteid. eelmise nädala täiskogul räägiti ka sellest, et äh, Kataris on üle tuhande üheksasaja inimese juba surma saanud staadionite ehitusel ja tõesti nüüd ILO süsteemi järgi hinnates tuleb nõuda, et kõiki töötingimusi äh, respekteeritaks ja me arvame, et Euroopa Liit peaks seda ka arvestama. tänan. Äh, Jean Lambert. Äh, Jean Lambert, palun. suur aitäh, aitäh esinaine, aitäh raportöörile, väga hea selgitusest selle ILO konventsiooni protokolli tähtsuse kohta. et äh, ma saan aru sellest strateegiast, et protokolli ratifitseerimisega tuleb edasi liikuda nii kiirelt kui võimalik ja nõustun teistega ka, tõesti, see peab olema meie eesmärk, mitte mingisuguste muudatusettepanekute tegemine või lisanduste tegemine, mis aeglustaks protsessi nõustun ka nendega, kes rääkisid kodanike haavatavusest. see on probleem Euroopa Liidus ja mitte ainult äh, sisserändajate puhul, kes kolmandatest riikidest tulevad, kellest rääkis Marianne Haagin, vaid see puudutab ka Euroopa Liidu enda kodanikke. Äh, meil on olnud juhtumeid, äh, kus on välja tulnud see, et just kodutuid kasutatakse ära sunniviisiliseks tööks näiteks Ühendkuningriigis, Rootsis on selliseid juhtumeid olnud. see on probleem, mille, mis tuleb lahendada. ja loomulikult on probleeme olnud ka eh, tööhõiveametitega, neid küsimusi on uuritud, võib-olla on eh, sealt ka midagi huvitavat teada saada. igal juhul suur aitäh raportöörile! Thank you. Madam Agia, EFTD Shadow suur aitäh, EFTD varjaportöör, palun. suur aitäh. ma nõustun teiste kolleegidega, me jagame raportööri lähenemist ja me ei taha mingeid muudatusettepanekuid selle raportööri, raportile teha. me oleme eriti nõus selle ettepanekuga, mis, mis raportöör meile tegi ja tahame talle aitäh öelda tehtud töö eest. võib-olla mõned märkused siiski. ehk võiksid need kasulikud olla. konventsiooni artikkel kaks ja eriti just äh, sunnivisilise töö definitsioon äh, ütleb, et äh, see töö puudutab teenuseid mida teenusepakkuja ei osuta spontaanselt, vaid mida nõutakse temalt vägivaldselt. see on seotud tööõiguse rikkumisega ja eriti tuleb seda rõhutada ja see küsimus ei puuduta mitte ainult minevikku, kahjuks äh, on tänasest päevast äh, küll näiteid selle kohta, äh, kaksteist miljonit miljardit maailmas, ilmselt on neid töötajaid, kes sunniviselt töötavad, samas tekitab see ebaseaduslikku tulu, tahaksin viidata kahe tuhande neljateistkümnenda aasta protokollile, kus öeldakse, et vajalik on ennetustöö, on, on vaja tagada, et Tööinspektsioonid käituksid vastutustundlikult tuleb läbi viia kontrolle, sest ainult kontrollidega on võimalik avastada selliseid probleeme ja neid lahendada. samuti äh, tuleb tähelepanu pöörata nendele riikidele, kus probleemid on eriti teravad. Need riigid, mida majanduskriis on eriti teravalt puudutanud, äh, seal on oht äh, sunnitöö ohvriks langeda eriti suur seega äh, kui on, on avastatud, äh, tegemist on sunniviisilist tööd teinud töötajatega, tuleb neile abi anda, toetust anda, et võimalus end kaitsta. rahvusvaheline konventsioon, selle protokoll on iseenesest üsna üldsõnalised liiga palju on jäetud manööverdamisruumi. lõppude lõpuks võib ju igaüks äh, omaette ka tegutseda, siis äh, ei täideta üldse neid, neid soovitusi, äh, mis riikidele on antud. seega tuleb arvestada teatud kriitikat ka, igal juhul suur aitäh raportöörile, tänan. aitäh, ja nüüd proua Jašlovetska, meie komisjoni aseesimees, suur aitäh. kõnealuse protokolli ratifitseerimine liikmesriikide poolt on väga oluline, eelkõige seetõttu, et me peame tagama sisserändajate äh, kaitse, ma räägin siin nii kolmandatest riikidest tulijatest kui ka meie endi kodanikest, me peame äh, edendama inimõigusi, tegema lõpu inimkaubandusele. ning seetõttu on äärmiselt oluline, et parlament toetab selle protokolli ratifitseerimist, aga ma ei ole nõus selle põhjendusega, mida raportöör esitas protokollis räägitakse sunniviisilise töö konventsioonist, inimõiguste rikkumisest, mis leiab aset läbi ekspluateerimise ja inimkaubanduse aga samas on see põhjenduses seostatud töötajate lähetamisega. sellise tegelikkuse võltsimisega me nõus ei saa olla. töötajate lähetamine on seaduslik tegevus ning kui seadusi rikutakse, siis möödunud aastal me võtsime ju vastu meetmed, mis peavad hoolitsema selle eest, et seaduse rikkumisi on võimalik vältida tuhat üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal võtsime vastu ähm, põhidirektiivi, kus on kirja pandud see, et äh, lähetamise aluseks on äh, miinimumpalk äh, selles riigis, kus tingimused lähetatud töötaja jaoks on soodsamad. nii et, et see on siis kas päritolumaa või töötaja asukohamaa, seetõttu me ei saa öelda, et umbes nelikümmend tuhat inimest, kes kasutavad ära töötajate liikuvust, mis, et seda ei saa võrrelda ekspluateerimise ja sunniviisilise töö ning inimkaubandusega. ja seetõttu ma ei nõustu selle põhjendusega, mille raportöör on esitanud, aitäh, aitäh. nüüd annan äh, sõna komisjoni esindajale, proua Dialo, vabandust, härra Dialo äh, tööhõive peadirektoraadist. palun, teil on sõna. Äh, aitäh, äh, lugupeetud juhatajad, mulle sõna andsid. tahaksime avaldada oma arvamust härra ja Riki raporti üle, toetame teda ja seda tänast arutelu ja samuti tahaksime öelda, et toetame kõigi kõnelejate väljendatud seisukohti. juunis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Rahvusvaheline Tööorganisatsiooni äh, Assamblee võttis vastu protokolli ning soovitused sunniviisilise töö teemal. Äh, nende instrumentide vastuvõtmine äh, tõi kasu Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelisele koostööle. komisjon toetab selle dokumendi vastuvõtmist. pärast protokolli kinnitamist komisjon äh, kohe esitas e-, ettepaneku eelnõu, äh, see konventsioon võeti vastu juunis ning nõukogu tuli välja oma ettepanekuga septembris kaks tuhat neliteist äh, nagu erinevad sõnavõtjad rõhutasid, on sunniviilise töö vastu võitlemine ja selle ärahoidmine Euroopa Liidu jaoks oluline nii sise- kui välispoliitilistel põhjustel. Euroopa Liit tahab edendada inimõigusi ja väärikat tööd, teha lõpu inimkaubandusele, eh, seda nii Euroopa Liidu sees kui ka eh, pöörata tähelepanu nendele küsimustele oma välissuhetes. see protokoll aitab liikmesriikides inimeste õigusi paremini kaitsta need riigid, kes ratifitseerivad ILO kahe tuhande neljateistkümnenda aasta sunniviisilise töö protokolli, äh, nõustuvad äh, vältima sunniviisilist tööst, inimkaubandust, parandama ohvrite kaitset ning äh, tagama juurdepääsu hüvitistele. komisjon toetab nõukogu otsust ja tervitab parlamendi heakskiitvat seisukohta, tegemist on äh, Äh, olulise sammuga äh, edendamaks äh, põhiliste tööõigusalaste õigusaktide ratifitseerimist ja rakendamist. oluline on need standardid kiiresti ratifitseerida, aidata niimoodi ära hoida sunniviisilist tööd ning kaitsta ja hüvitada ohvreid ning edendada rahvusvahelist koostööd, aitäh! aitäh! ja viimasena saab sõna härra Le Jõrik. Äh, aitäh, lugupeetud äh, esimees, ma tahaksin lihtsalt tänada kõiki neid, kes sõna võtsid äh, ma tõden, et ühe erandiga valitseb siin laiapõhjaline üksmeel Äh, kolleegid kõnelesid äh, sellest, mida sõnad tähendavad ja võib-olla äh, sellest, et need sõnad ei ole võib-olla juriidilises mõttes alati piisavalt jõulised, olen selles mõttes nõus, aga see tekst sellisel kujul, nagu ta praegu eksisteerib, oleks siiski samm edasi, märkimisväärne samm edasi nende jaoks, kes täna kannatavad sunniviisilise töö all. ma arvan, et kui me võtaksime Äh, selle dokumendi, selle teksti vastu, äh, siis äh, see muutuks Euroopa inimlikumaks ning ma arvan, et seda on meil väga vaja. proua esinaine, ma ei hakkaks võib-olla rääkima pikalt sellele, mille, millest kõnelesid sotsiaaldemokraadid ma mõistan, mida nad ütlevad, sellepärast et eh, ma ei eh, sooviks, et eh, et keegi hakkaks ütlema, et me oma töös kohtute arvamusega ei arvesta, ma olen valmis seda kõike toetama, aga siiski ma tahaksin öelda, et praegu on oluline see, et me saaksime äh, Äh, selle dokumendi vastu võtta, et me saaksime sellele toetuse, aitäh. aitäh, muudatuste esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes juuni ja hääletame tööhõivekomisjonis viieteistkümnendal või kuueteistkümnendal juulil ning täiskogul äh, tõenäoliselt septembris, pärast suvevaheaega äh, aitäh kõigile kes selles arutelus osalesid ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on punkt kaksteist, ebavõrdsuse vähendamine, iseäranis laste vaesuse vähendamine. loodetavasti kõik asjaosalised on kohal, nii et, et me saame plaani kohaselt tegutseda meil on vaja läbi vaadata kolmsada üheksa muudatusettepanekut, mis raporti eelnõu kohta on esitatud ning alustan sellest, et annan sõna meie raportöörile. proua Zuber, palun, teil on sõna. Äh, aitäh kõigepealt äh, tahaksin ma avaldada tänu äh, kogu selle töö eest, äh, mida erinevad variraportöörid on teinud, mida on teinud saadikud, kes on esitanud muudatusettepanekuid. laste vaesus on teema, mille kohta me oleme saanud kolmsada üheksa muudatusettepanekut, see on üsna palju ja ma arvan, et see muudatusettepanekute arv peegeldab seda, kuivõrd oluliseks meie komisjon seda teemat peab möödunud neljapäeval äh, olid kõik muudatusettepanekud ka tõlgitud kujul kõigis keeltes kättesaadavad. nii et, et äh, meil tuleb veel teha üksjagu tööd nende muudatusettepanekute analüüsimisel ja erinevaid muudatusettepanekuid üksteisega kokku sobitada. Äh, siiski on paar seisukohta, mida tahaksin teiega jagada. kõigepealt väga äh, Äh, paljud äh, toetasid äh, minu lähenemist, toetatakse minu seisukohti ning minu arvates on see oluline, sest kui me oma raporti eelnõu esitame, siis äh, nagu te teate, ega meil väga palju manööverdamisruumi ei ole ja tihtipeale me tahaksime äh, öelda palju enamat, aga selle dokumendi maht on piiratud ja ma tahaksin öelda, et väga paljude kolleegide panus on tõesti olnud väga oluline, see on aidanud raporti sisu tugevdada ja rikastada. iseäranis need muudatusettepanekud, mis äh, pööravad rohkem tähelepanu just nimelt eluasemele, äh, stabiilsetele kodudele, samuti muudatusettepanekud, mis on seotud äh, deklareerimata töövastase võitlusega, samuti ebakindel, ebakindlad töökohad äh, lapsevanemate puhul niisiis selles vallas meie komisjonil on selgelt olemas ülesanne siis veel äh, erinevate liikmesriikide sotsiaalteenuste kvaliteedi parandamine, selle kohta on päris palju muudatusettepanekuid, äh, garanteeritud miinimumsissetuleku tagamine äh, ja siis on veel teisigi muudatusettepanekuid samuti pikaajalisi ja lühemaajalisi meetmeid nende liikmesriikide jaoks, kus äh, olukord on eriti hull, ma olen nende äh, muudatustega nõus, ja on ka kriitilisi märkusi, mis äh, puudutatakse, puudutavad seda, kuidas suhtelist vaesust arvestatakse või hinnatakse Äh, kui arvestada sellega, et tegemist on mõistega, mis äh, tegelikult ei äh, peegelda inimeste tõelisi materiaalseid probleeme, näiteks kui inimesed on nii-öelda suhteliselt vaesed, siis siin olukord tõesti sõltub väga palju konkreetsest olukorrast liikmesriikidest ja sellised muudatusettepanekud on mulle tõesti väga vastuvõetavad ning siis on veel esitatud muudatusettepanekuid Äh, kus ei süüdistata ainult majanduskriisi, vaid juhitakse tähelepanu ka nendele meetmetele, mis äh, äh, rakendati, kasutades kriisi ettekäändena. ma loodan, et mul õnnestub, meil õnnestub nendes osas, nende osas saavutada kompromiss. kui neid äh, meetmeid tõesti rakendasid liikmesriigid, seistes silmitsi kriisiga, siis äh, fakt on ka see, et tihtipeale surusid neid meetmeid peale Euroopa institutsioonid. siis äh, veel erinevad teemad, mis põhjustavad natuke rohkem probleeme. juurdepääs avalikele teenustele, näiteks õigus haridusele peab ähm, olema kõigile tasuta. see on üks põhimõtteid, ähm, mida paljud inimesed on rõhutanud ja see tõepoolest on ka raportis kajastamist leid-, leidnud ja üks seisukoht on äh, just nimelt, et sotsiaalse ebavõrdluse leevendamiseks tuleks äh, hoolitseda selle eest, et lapsed, sõltumata nende vanemate rahalisest äh, seisust, Äh, omavad äh, äh, juurdepääsu kõigile oma õigustele, sealhulgas õigust haridusele ja tervishoiule. niisiis, me ei räägi siin ainult nendest marginaliseeritud perekondadest, kes kindlasti vajavad konkreetset sotsiaalset abi. me peame tagama põhiõiguste, põhiõigused kõigile lastele me ei soovi, et lapsi vaadatakse üksnes nende perede kontekstis. terve rida muudatusettepanekuid äh, puudutavad seda, et laste vaesuse vastase võitluse peaks lülitama riigipõhistesse soovitustesse mida komisjon äh, teeb. meie fraktsioon, äh, arvestades seda, mida me arvame Euroopa poolaastast, me oleme selle vastu niisiis meie fraktsioon äh, tõenäoliselt sellist lähenemist toetada ei saa aga võib-olla meil õnnestub siiski leida mingisugune kompromiss äh, nende muudatusettepanekute osas, millest, sellest juttu on. Äh, mitmed muudatusettepanekud äh, üritavad välja jätta või seda, et säästumeetmed olid need, mis põhjustasid perevägivalla suurenemist. Äh, ma pean siin silma siis perevägivalda, sealhulgas ka laste vastu suunatud vägivalda. sellele peaks võib-olla tõesti rohkem keskenduma. me panime selle punkti sisse, sest et me leidsime tervest reast dokumentidest tõendeid selle kohta äh, on äh, just järeldatud, et pered rahaliste probleemide tõttu on suurenenud perede ebastabiilsus ja seetõttu on ka suurenenud vägivald. loomulikult Äh, see loomulikult ei vabanda vägivallatsejate käitumist. Äh, need inimesed peavad oma tegude eest vastutama, aga see teemaga me peame veel põhjalikumalt tegelema. Äh, veel üks küsimus, kus meie arvamused lähevad lahku, on seotud muudatusettepanekutega, mis räägivad sellest, et sotsiaaltoetusi kasutatakse perede poolt muuks otstarbeks kui see, milleks need toetused on mõeldud. see ei ole faktidega kooskõlas, enamike inimeste puhul see paika ei pea. miinimumsissetulek ja sotsiaaltoetused on väga sageli ainsaks viisiks, kuidas pered üleüldse äh, endal hinge sees hoida saavad. niisiis praegu on probleemiks aga see, et selline sissetulek on niivõrd väike, et eh, see ei võimalda nendel peredel ja iseäranis lastel eh, pääseda sotsiaalsest tõrjutusest ning eh, jällegi lük-, olen nende muudatusettepanekute vastu, mis leiavad, et, et vanemad ei suuda tagada korralikku elatist lihtsalt sellepärast, et nad ei taha siis veel mõned muudatusettepanekud. kus tahetakse kõrvaldada viide kasvavatele sotsiaalsetele toetustele, sellega meie nõus olla ei saa. tegemist on teemaga, millest on kõneldatud paljudes raportites. Äh, UNICEF-i ja paljudes teistes raportites ja kõik on sellel seisukohal, et nendest äh, toetustest ei piisa äh, selleks, et peresid vaesusest päästa. nii et, et ma arvan, et meil tõesti tuleb leida mõningad kompromissid, me töötame selle nimel meil ei ole küll veel äh, lõplikku kinnitust, aga meil on plaanis korraldada kolmekümnendal juunil variraportööridega esimene kokku, kohtumine, ma ei tea, kas sellest kohtumisest piisab, sellepärast et neid muudatusettepanekuid on nii palju, et võib-olla meil on vaja rohkem kui ühte kohtumist. aga jällegi ma tahaksin kõiki tänada nendepoolse panuse eest ja kordan veel kord, et ma olen valmis kompromisside väljatöötamiseks. aitäh ja nüüd annan sõna Rahvapartei variraportöörile proua Soidrovale, palun, teil on sõna. aitäh, suur aitäh, mul on äh, väga hea meel äh, kolleegide äh, kaastööle sellele raportile, mis on väga oluline ning selgitaksin nüüd Rahvapartei seisukohta. kõige olulisem küsimus selleks, et parandada vaeste laste olukorda Äh, on küsimused, mis on seotud perega, küsimused, mis on seotud hariduse kvaliteediga. muudatusettepanekutes, äh, mida meie fraktsioon on teinud, äh, aga selliseid muudatusettepanekuid on tehtud ka teiste kolleegide poolt, me oleme keskendunud just nimelt perekonna aspektidele. meie arvates on laste vaesus seotud just nimelt sellega, et nende pered on vaesed Äh, laste vaesus tuleneb perede vaesusest ja seetõttu peaksime me keskenduma just nimelt perede abistamisele. Äh, me peaksime selleks kasutama toetusi, äh, sotsiaaltoetusi, aga ka muid meetmeid, mis edendaksid vanemate tööhõivet niisiis ma arvan, et siin on meil väike erinevus äh, teistes muudatusettepanekutes väljendatust ja raportööri seisukohast. ma ei ole nõus sellega, et süüdistatakse probleemides säästumeetmeid, ei ole nõus, et sellega, et laste vaesus ja ebavõesus on suurenenud just nimelt säästumeetmete tõttu. minu arvates on siin meie lähenemine natukene liiga ideoloogiline Eh, samuti eh, tuleks eh, rõhutada seda, et eriti kaitsetud on need lapsed, kes on pärit marginaliseeritud ühiskonnagruppidest. koos kolleeg Šignanskaga me oleme selle kohta esitanud ka muudatusettepanekuid. samuti tahaksin rääkida sellest, kui paljud lapsed koolist välja langevad, minu arvates on see väga tõsine probleem, mis on väga tihedalt seotud äh, Äh, laste vaesusega. Äh, ma arvan, et me peaksime äh, rääkima kvaliteedist, me peaksime rääkima võrdsusest laste vahel. niisiis, see oleks lühidalt meie ettepanek, olen vägagi huvitatud eelseisvatest aruteludest ja ma loodan, et meil õnnestub saavutada kompromissid Äh, mis äh, väljendavad äh, meie ühiseid seisukohti, sellepärast et ma arvan, et see raport peaks olema tõesti selline, mis väljendab parlamendi häält ja seda, kuidas olukorda parenda-, parandada, aitäh! aitäh, proua Blinkevitš-Jute, sotsiaaldemokraatide varirap-, raportöör, palun! aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle eest, et ta tutvustas neid muudatusettepanekuid. meie oma fraktsiooni nimel oleme samuti esitanud muudatusettepanekuid, mis puudutavad neid uusi meetmeid, mis meie arvates võiksid aidata võidelda laste vaesusega Euroopas meie äh, raport, äh, meie, meie fraktsioon kutsub nõukogu ja komisjoni üles looma laste tagatist Ähm, äh, niisiis äh, luua selline fond, äh, mis oleks mõeldud nendele lastele, kes on vaesuses, et nendel lastel oleks siiski juurdepääs tervishoiule, haridusele, et neil oleks korralik eluase, korralik toit, niisiis tegemist on meetmetega, mis oleksid mõnes mõttes sarnased noorsooalgatusega, noorsootagatisega meie fraktsioon on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peaksid äh, looma tervikliku kava, äh, mis on suunatud just nimelt laste vaesuse vastasele võitlusele, see peaks hõlmama siis seda lastetagatist ning selliseid programme, mille läbi oleks võimalik aidata peresid, nende laste vanemaid, äh, samuti neile tuleb anda võimalus sotsiaalsest tõrjutusest pääseda ja tagasi tulla tööturule Ähm, samuti kutsume me liikmesriike üles äh, investeeringute äh, paketti äh, kasutama, ellu rakendama siis komisjoni soovitused, samuti me leiame seda, et Euroopa Komisjon peaks Äh, nõudma, et liikmesriigid äh, teostaksid järelevalvet olukorra üle ja esitaksid ka aruandeid selle kohta, kuidas komisjoni soovitusi antud valdkonnas on ellu rakendatud. me leiame ka, et liikmesriigid peaksid kasutama Euroopa Liidu struktuurifonde selleks, et äh, tõesti puuduses olevaid lapsi aidata, selleks, et kõikidel lastel oleks äh, väärikas elatustase ja et neil oleks juurdepääs kvaliteetsetele teenustele. niisiis, lastel peab olema võimalus äh, juba võimalikult varases eas vaesuse lõksust pääseda meie fraktsioon on samuti seisukohal, et komisjon peaks ette nägema täiendavad eesmärgid Euroopa eh, kaks tuhat kakskümmend strateegias. Eh, üheks eesmärgiks peaks olema laste vaesuse ja laste sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. samuti on vaja eh, tõsta kõigi liikmesriikide teadlikkust selle probleemi osas. me kutsume ka komisjoni üles siis, kui komisjon äh, koostab raporteid liikmesriikide majanduskasvu osas, äh, äh, pane, nõudma seda, et liikmesriigid paneksid oma tegevuskavadesse ka ühe konkreetse eesmärgina kirja laste vaesuse vastase võitluse. liikmesriigid peaksid saama äh, siis äh, rohkem vahendeid ka selleks, et edendada igasuguseid näiteks koolieelseid äh, tegevuse, väga oluline on see, et tõesti kõikidel lastel oleks juurdepääs õppevahenditele, kooliharidusele, et neil oleks ju, äh, tagatud transport kooli komisjon ja liikmesriigid meie arvates peaksid eh, välja töötama strateegia või, või poliitika eh, võitluseks laste vaesusega ning see poliitika peaks keskenduma eelkõige vaesuse, laste vaesuse põhjustele. see tähendab, et kõigepealt tuleks parandada nende vanemate olukorda tööturul, tagada neile miinimumsissetulek eh, ning sotsiaalsed tagatised laste vaesus äh, on äh, majanduskriisi ja rahanduskriisi tõttu äh, süvenenud ja ka säästumeetmete tõttu, mida liikmesriigid on pidanud kohaldama. me saame praegu tõdeda, et, et üha rohkem on ka neid inimesi, kes töötavad, kes kannatavad vaesuse Äh, käes ja seetõttu kanna-, suureneb ju ka vaesuse käes kannatavate laste äh, äh, arv ja selle eest ei saa me silmi sulgeda niisiis me tõesti peame hoolitsema selle eest, et kõigis liikmesriikides oleks peredel korralik elatustase, et lastel oleks korralik elatustase, selleks tuleb kasutada sotsiaalseid toetuseid ja osutada sotsiaaltoetust just nimelt peredele ja, ja lastele. ja ma tean, et tegemist on väga tundliku teemaga Äh, me ei saa siin lihtsalt niisama äh, poliit, äh, poliitika pärast asjadest rääkida. meil on siin vaja leida kompromissid just nimelt selleks, et Euroopa Parlament saaks välja pakkuda väga konkreetseid ja väga täpseid ettepanekuid nii Euroopa Komisjonile kui liikmesriikidele, et me tõesti saaksime näha, kuidas me saame teha koostööd äh, Äh, selle pära-, selleks, et tulemused siiski saavutatakse, et väheneks laste vaesus, aitäh! aitäh! ma ei näe ECR-i variraportööri siin ja see tähendab, et läheme kohe Yana Toomi juurde, kes esindab ALDE fraktsiooni, palun! aitäh! Äh, mul on väga hea meel, et me selle Äh, äärmiselt delikaatsest teemast kõneleme ja see on ka väga äh, oluline äh, teema, me ei saa eirata statistikat, et Euroopa Liidu igas uutes liikmesriikides iga kolmas laps elab vaesuses. näiteks minu kodumaal Eestis ligemale kümme protsenti lastest kahe elab vaesuses aastal, elas vaesuses aastal kaks tuhat kaksteist ning me peame tõesti oma äh, Äh, kolleege parlamendis äh, üles kutsuma suurendama survet komisjonile ja liikmesriikidele, et tõesti alustataks tõelist koostööd võitluseks laste vaesusega Euroopa Liidus ja esimene ja kõige olulisem äh, samm võiks olla miinimum sotsiaalstandardite kehtestamine, mida kõik liikmesriigid peaksid täitma ja kui vaja, siis peaksid abistama seda Euroopa Liit ja teised liikmesriigid. ALDE fraktsiooni nimel me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud ma ei hakka nendest kõigist kõnelema, juhin tähelepanu ainult mõnedele. Need muudatusettepanekud äh, puudutavad äh, inimesi just kaitsetutest äh, ühiskonnagruppidest, vähemust lapsi, roma, romide lapsi, nemad on just eriti sotsiaalselt tõrjutud. ma loodan tõesti, et meil õnnestub selles asjas edasi liikuda ja et me ei pea tõesti siin poliitilisi võitlusi ja võib-olla oleme ka edukad, aitäh! Uh, Jean Lambert. Uh, Jean Lambert, roheliste variraportöör, palun. aitäh! ning äh, samuti tahaksin tänada raportööri. Ähm, meie fraktsioon ilmselt oli üks äh, nendest, äh, mis esitas väga palju muudatusettepanekuid aga paljud nendest muudatusettepanekutest lähevad samas suunas kui raportööri ettepanekud me rõhutasime seda, kui oluline on komisjoni soovituste roll, kui oluline on investeerida lastesse just nimelt varasest east saadik näib, et selle tähtsust hakatakse unustama ja me tõesti peaksime vaatama, mida me siin ära teha saame ja ma tõesti mõistan, et ähm, kuuel on äh, probleeme selle Euroopa poolaasta mõttega, aga mulle siiski tundub, et äh, see on üks vahend, kus me, mille läbi me saame oma muredele tähelepanu juhtida. Äh, meie siin komisjonis just eelmise ametiaja jooksul tegelesime väga palju just nimelt kriisi ajal rakendatud meetmete sotsiaalse mõjuga. me üritasime vaadata Äh, kuidas need meetmed on kooskõlas vaesusvastase võitluse strateegiaga ja Euroopa poolaasta eesmärkidega ja ei aita probleeme suurendada ning me oleme väga selgelt välja öelnud, et äh, see hinnang on tõesti äh, väga oluline vahend, mida liikmesriigid ja komisjon peab kasutama ning me oleme nõus ka kõige sellega, mida öeldi eluaseme kohta Äh, kodutute äh, strateegia, jällegi midagi, mida meie komisjon on toetanud ja, ja me tõesti peaksime vaatama äh, mitte ainult äh, töötute probleeme, vaid ka nii-öelda töötavate vaeste probleemi, see on samuti probleem, millega tuleb tegeleda ning nagu paljud teised fraktsioonid, pakub meile ka huvi tagatud miinimumsissetulek ja kõigi võimalike toetuste ärakasutamine, et inimestel ikkagi oleks võimalik veel mõned asjad, äh, mida tahaksime rõhutada, näiteks ka laste osalus nendes aruteludes, mis puudutavad nende tulevikku, mis nendega täpselt juhtub ja kodanike ühiskonna roll, dialoog kodanikega. me äh, leiame, et see on samuti äh, oluline asi, sest me räägime inimeste õigustest ja inimeste osalusest nendes protsessides ma arvan, et inimeste osaluse suurendamine nendes protsessides on äärmiselt oluline, niisiis ootame variraportööride kohtumist ja vaatame, mis õnnestub välja võluda nendest suurest hulgast muudatusettepanekutest. ja jah, me peame keskenduma ka perede teemale, aga seda kõike tuleb vaadata sotsiaalses kontekstis ning eh, üks asi, millele peaksime siin raportis just eriti keskenduma, ongi nimelt see sotsiaalne kontekst, see, kas eh, peresid aidatakse või ei ja mis juhtub lastega. Alde kolleeg just juhtis tähelepanu nendele lastele, kes on nii-öelda tõrjutud ja marginaliseeritud, nii et, et mul on eh, väga hea meel, et meil on ka selle kohta muudatusettepanekuid ja ootame siis variraportööride kohtumist, aitäh! aitäh ja Laura Agea, EFTD fraktsiooni variraportöör, palun! aitäh! Äh, tahaksin tänada raportööri proua Suberit äh, suurepärase töö eest äh, ja selle eest, et ta on valmis meiega koostööd tegema meie fraktsioon on keskendunud eelkõige just nimelt laste vaesuse peamistele põhjustele. mina äh, leian, et kui me vaatame äh, olukorda, siis peaks just tegelema vaesuse põhjuste ja mitte tagajärgedega. laste äh, vaesus on seotud tööpuudusega, tihtipeale pikaajalise tööpuhtuse, tööpuudusega, mille all nende pered kannatavad ja kui veelgi kaugemale vaadata, siis see on seotud kriisiga, mida Euroopa on tegelikult ise hullemaks muutnud juba aastaid. sellel kõigel on mõju peredele, iseäranis kõige kaitsetumatele peredele ning kõige hullemini selle kõige läbi kannatavad loomulikult lapsed see võib tunduda absurdsena, aga on äh, üsna palju uuringuid, äh, mis tõestavad, et äh, üks haigusi, mida, mis lapsi tabab, on rahiit, mida põhjustab alatoitlustamine ja minu arvates on häbiväärne, et kahekümne viie, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on lapsi, kes korralikult ei toitu ja selle tõttu haigeks jäävad me räägime äh, sadadest äh, tuhandetest lastest, kellel ei ole piisavalt toitu. nii et, et ma arvan, et me peame tõesti tegutsema jõuliselt. me peame rakendama meetmeid, me ei tohi hetkegi kõhelda. me peame suunama kõik oma jõupingutused selle probleemiga tegelemisele. me peame Äh, loomavahendid, mis aitavad perekondi, näiteks miinimumsissetulek, äh, on äh, vähim, mida me teha saame, siin ei ole juttu inimestele almuste jagamisest. me lihtsalt taastame perede võimaluse elada väärikalt ja oma lapsi toita jah, me väga tihti äh, läheneme asjale ainult majandus- ja rahanduspoliitika aspektist, aga kui mina mõtlen äh, raskustes olevate perede toetamisele, siis ma pean eelkõige silmas tasuta teenuseid, äh, võib-olla inimesed ei peaks maksma koolitasusid või, või koolitranspordi eest, alati on midagi, mida me teha saame. et me peame siin tõesti jutustamise lõpetama ja hakkama tegutsema Äh, haridus on äh, jällegi üks oluline asi. me peame hoolitsema selle eest, et äh, juurdepääs haridusele on tagatud. lapsed, kes ähm, on ohus, kes on ühiskonnas tõrjutud, ei tohi koolist välja langeda. me peame rakendama konkreetseid meetmeid selleks, et selliseid lapsi kaitsta aidat-, me peame aitama neil nõiaringist välja murda. meil on vaja just meetmeid, mis on suunatud nende laste konkreetsetele vajadustele, need lapsed peaksid olema just nimelt meie eh, tegevuse keskmes, me peame hoolitsema selle eest, et neil on korralik juurdepääs tasuta haridusele, tervishoiuteenustele eh, see on eh, väga oluline just nimelt ebasoodsamas olukorras olevatele ühiskonnagruppidele, inimesed, kes juba on vaesuses. Äh, peavad ähm, saama teatud tagatised. me peame nende eest hoolitsema. Äh, ma olen sotsiaaldemokraatidest äh, fraktsiooni kolleegiga nõus, kes ütles, et me oleme loonud noorte jaoks toetusfondi selleks, et neil oleks võimalik tööd leida, üritaksime luua midagi samasugust ka laste jaoks. ma arvan, et see on meie moraalne kohus kui me kõik leiaksime, et me peame kaitsma oma lapsi, kõiki lapsi, siis oleks väga hea, sellepärast et äh, lapsed on tegelikult äh, meie tegevuse proovikiviks. Äh, nemad on need, keda igasugused meie poolt langetavad, langetatavad otsused mõjutavad, nii et, et tahaksin tänada kolleegi, oleme valmis temaga tegema koostööd. on teatud teemad, kus äh, me tagasi jahvime, kas tegutseme või, või meil ei ole mõtet siin parlamendis üldse olla. ja nüüd äh, proua Ribeiro, palun, teil on sõna. aitäh. Äh, see raport on tõesti selline, mis väärib igati meie tähelepanu, me räägime selles raportis lastest, keda ähvardab vaesus ja sotsiaalne tõrjutus ja neid selliseid lapsi on liiga palju, et me saaksime probleemi suhtes ükskõiksed olla, ma arvan, et eh, meie komisjon peaks üritama selles küsimuses saavutada võimalikult laiapõhjalise üksmeele ja seetõttu ma kutsungi raportööri ja variraportööre üles selle nimel koostööd tegema. Eh, selline laste hull olukord ei tohi eh, igavesti jätkuda Äh, juurdepääs haridusele ja tervishoiuteenustele peab olema tagatud. Euroopa Liit peab äh, rakendama meetmeid just nimelt selleks, et äh, toetada kõige hullemas olukorras olevaid peresid, neid, keda ähvardab vaesus. me peame hoolitsema selle eest, et nendel peredel ja nende laste, nendel peredel oleks juurdepääs töökohtadele, et lastel oleks juurdepääs kvaliteetsele haridusele Äh, mina olen esitanud ka äh, muudatusettepanekuid ja nendes muudatusettepanekutes juhin ma tähelepanu sellele, et meil on vaja eelkõige ennetavaid meetmeid, meil on pikaajalisi strateegiaid vaja, et võidelda sellise ebavõrdsuse äh, vastu, me peame inimeste ja perede sotsiaalset ja rahalist autonoomiat suurendama Eh, jah, eh, inimestel on vaja sotsiaaltoetusi, aga nende sotsiaaltoetuste üle peab olema kontroll ja me peame eh, vaatama, kas need toetused on ka tõhusad, kui me tõesti tahame võidelda vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja koolist väljalangemise vastu. niisiis, liikmesriikidel on üsna palju kohustusi, liikmesriigid peavad välja töötama koostöölepinguid institutsioonidega, esindama, edendamaks haridust, sporti ja äh, lastel peab tõesti aitama saada ühiskonna lahutamatuks koostisosaks. ja lastevanematelt äravõtmine võib, peab olema tõesti viimane samm. Äh, meil on vaja üle-euroopalisi äh, võrgustikke, mis aitavad või, võidelda laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ja need võrgustikud peaksid kaasama ka organisatsioone äärepoolsematest piirkondadest, kõige suuremas puuduses olevatest piirkondadest, et me tõesti jõuaksime kõigi Euroopa lasteni, aitäh! kas proua Zuber soovib arutelu kokku võtta mõne sõnaga? palun. jah, ma teen tõesti väga kiiresti. <laughs> tahaksin äh, avaldada tänu äh, kõigile sõnavõtjatele, ma arvan, et äh, see arutelu meie komisjonis Äh, viitab äh, sellele, et äh, meil variraportööride kohtumisel on ka elavad arutelud. ma arvan, et enamik ettepanekuid, mis siin erinevate fraktsioonide esindajate poolt tehti, lähevad selles suunas, mis on vastuvõetav minule ja minu fraktsioonile. sellele vaatamata tahaksin keskenduda ühele teemale. nimelt tagajärjed ja põhjused selle raporti puhul äh, ma üritasin äh, sõnu väga hoolikalt valida. me, ma üritasin keskenduda just nimelt siin äh, olukorra põhjustele. ma lihtsalt olen loonud, loe-, loe-, loetlenud siin erinevaid põhjusi ja nende põhjuste tagajärgi Äh, ma tuginesin äh, uurimistööle, mida on teinud rahvusvahelised organisatsioonid ning ma arvan, et äh, mitte keegi ei saa neid asju, mida ma siia olen maininud, nimetada lihtsalt ideoloogilisteks. ja tõepoolest nende rahvusvaheliste organisatsioonide arvud näitavad, et et äh, vaesuse suurenemine on seotud äh, mitmete äh, poliitiliste meetmetega, näiteks sotsiaalteenuste ja avalike teenuste kärpimisega, inimeste vallandamisega, siis ma ei saa seda ju siin raportis kuidagi eirata, ma arvan, et keegi ei saa seda teha. ja me peame selles olukorras käituma vastu, vastutustundlikult, ei piisa ainult olukorra diagnoosimisest Äh, kui me oleme probleemi põhjused kindlaks teinud, siis oleks ju loogiline, et me üritame neid probleemi põhjusi ka kõrvaldada. niisiis, ma arvan, et meil äh, on vaja tõesti mõistlikku arutelu, äh, me peaksime vaatama kõiki neid teemasid, mille, mis meie ees on, sellepärast et me tõesti Äh, soovime teha midagi enamat, kui lihtsalt väljendada oma põhimõtteid, jah, äh, jah, teoorias oleks see põhimõtete väljendamine meile kõigile ju vastuvõetav, aga me peame minema kaugemale. Äh, me peame juhtima tähelepanu meetmetele, millel oleksid ka mingid tagajärjed. niisiis, nagu ma ütlesin, ma annan endast parima selleks, et koostada võimalikult head kompromissid ja arutame neid siis järgmisel kohtumisel, aitäh! Thank you once again. aitäh! aitäh selle väga laiapõhjalise arutelu eest, mis puudutas laste vaesust. me oleme seda arutelu juba paar korda pidanud eelmisel aastal ning me ootame juba põnevusega tulemusi. meil oli kokku kolmsada üheksa muudatusettepanekut ning äh, viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal juulil peaksime me selle raporti tööhõivekomisjonis vastu võtma. nii et aitäh teile kõigile teie panuse eest. Läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on punkt number kolmteist. selleks on sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni roll võitluses tööpuudusega meil on sada kaheksakümmend muudatusettepanekut esitatud raporti projekti kohta, tegemist on algatusraportiga, mille on koostanud Veronika Lope-Fontanier ja ma annangi kohe sõna raportöörile, palun. Muchas gracias, señora presidenta y efectivamente tenemos ciento. aitäh, proua esimees, meile esitati tõesti sada kaheksakümmend muudatusettepanekut, aga ärge muretsege Need lähevad peaaegu kõik äh, ühes suunas ja me oleme muudatusettepanekute läbivaatamisega päris kaugele jõudnud. suur tänu kõigile, kes tegid muudatusettepanekuid, äh, eriti tahan tänada variraportööre suurepärase koostöö eest. ja just sellepärast oleme me selle raporti koostamisel juba väga kaugele jõudnud, me oleme teinud ka kompromissettepanekud, mis me esitame järgmiseks komisjoni koosolekuks. töö on olnud üpris keeruline, aga nagu öeldud, muudatusettepanekud äh, on üpris sarnased ja parandavad äh, raportit, äh, välja tuuakse see, et sotsiaalne ettevõtlus ei too endaga kaasa mitte ainult ühiskondlikke eeliseid, vaid ka majanduslikke ja keskkonna jaoks eeliseid. väga paljud muudatusettepanekud ütlevad täpselt sama või siis üritatakse nende muudatusettepanekutega kõrveldada seda eelarvamust, et sotsiaalne ettevõtlus ei ole väga tootlik või kasumlik. siin tuleb tunnistada, et nii see ei ole ja tegelikult isegi teadlased on äh, oma uuringutes leidnud, et sotsiaalsed äh, ettevõtted võivad olla väga edukad ja seetõttu olen nõus väga paljude muudatusettepanekutega, mis on siin tehtud. me räägime siin sotsiaalsest ettevõtlusest raportis ja ma arvan, et kõik peaksid selle raporti poolt hääletama. me räägime siin sellest, et sotsiaalset ettevõtlust tuleb toetada ja tugevdada ja seda tuleks väga selgelt ka selles raportis välja tuua me ei räägi siin mitte ainult nendest küsimusest, meil on siin ka muudatusettepanekuid äh, mis võib-olla lähevad kaugemale kui selle teksti kohaldusala, räägitakse siin avaliku sektori kulutustest sotsiaalse ettevõtluse toetamisel, aga siin tuleb toonitada, et see ettepanek näiteks ei, on küll õige, aga see ei sobitu päris hästi meie raportisse, sellepärast on mõned üksikud muudatusettepanekud, mille puhul olen hääletusnimekirjas nende taha teinud miinuse. siis on siin palutud ka seda, et ma mingid osad välja võtaks, mida ma ka ei toeta. on kaks muudatusettepanekut, mis on väga positiivsed ja mis muudavad raportit väga palju paremaks. proua Haakin ja härra Becker on nende muudatusettepanekute autorid. siin öeldakse, et meil ei ole sotsiaalse ettevõtluse jaoks Euroopa tasandi raamistikku ja et meil ei ole äh, selle valdkonna jaoks kaasavaid dokumente, sellega olen nõus ja sellepärast toetan ka neid muudatusettepanekuid. siis on mul veel mõningad kõhklused äh, muudatusettepanekuga sada kakskümmend viis, mille on teinud proua Agea. ta palub, et äh, meil oleks eelarverida Euroopa Sotsiaalfondi eelarves selle valdkonna jaoks. Te kõik teate väga hästi, et Sotsiaalfondil on nagunii probleeme vahenditega ja siin nüüd äh, ja et Sotsiaalfondil on probleeme oma ülesannete täitmisega. nii et seepärast ma ei leia, et oleks õige Sotsiaalfondile veel uusi ülesandeid peale panna. Äh, see oleks väga-väga piiratud lähenemine. peale selle äh, kannatab sotsiaalettevõtlus samamoodi, kriisi ajal üks koma kolm miljonit eurot on äh, kadunud aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist selles valdkonnas, sest sellepärast on väga tähtis äh, mõelda töökohtade loomise peale sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. me peame selle raportiga selgelt ja ühel häälel näitama, et me toetame sotsiaalettevõtlust, et me saaksime välja saata selge ja tugeva sõnumi selleks, et sotsiaalne ettevõtlus pärast kriisi uuesti jalgadele aidata. aitäh! aitäh, see oli väga positiivne sissejuhatus meie arutelule, ütleb proua esimees. ja nüüd annan sõna sotsiaaldemokraatidest äh, variraportöörile härra Benefeile, palun. aitäh, raport äh,, esimees, aitäh raportöörile proua Lopez-Fontaniele tehtud töö eest. meil oli väga viljakas esimene äh, variraportööride kohtumine, kus me nägime, et me oleme kompromisside osas ühel nõul. mis puudutab tervet rida muudatusettepanekuid, mis on tehtud selle raporti eelnõule, võin ma öelda, et me so-, toetame suurt osa nendest, sellepärast et nad väga üksikasjalikult toovad välja teatud nüansse, mida tegelikult originaalversioonis ka juba mainitakse mis puudutab meie fraktsiooni, siis meie üritasime välja tuua seda, et sotsiaalse ettevõtlus toetab äh, kohalikku kogukonda ja me peame parandama nende juurdepääsu rahastamisvahenditele kõikidel tasemetel, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. me toome välja selle, et sotsiaalne ettevõtlus on kaasav, samamoodi nagu ka sotsiaalsed ettevõtted ja see mängib väga tähtsat rolli tuues tööturule just kõige rohkem tõrjutud äh, ühiskonnarühmi ja peale selle aitab see parandada solidaarsust ja territoriaalset ühtekuuluvust. me toome välja ka selle, et sotsiaalsed ettevõtted parandavad teenuste kvaliteeti ja nende eesmärgiks ei ole mitte ainult kulude vähendamine. sellega tuleb arvestada siis, kui me räägime just nende juurdepääsust äh, riigihangetele meil on paar muudatusettepanekut, kus me räägime äh, ka sellest, et sotsiaalsetele ettevõtetele tuleb saada kõige kõrgem eh, legaalse tunnustamise tasand ja me kasutame siin eh, seda definitsiooni, mida on kasutatud ICI programmis. mul on väga hea meel, et kolleegid viimasel variraportööride kohtumisel ütlesid, et nad on valmis seda ettepanekut toetama me oleme mõelnud ka samamoodi definitsiooni sisseviimisele sotsiaalele, sotsiaalsusele innovatsioonile ja sotsiaalsetele investeeringutele, täpselt samamoodi nagu seda on tehtud ka ISISe programmis ja niimoodi on meil võimalik oma arutelusid lihtsustada. lõpetuseks, ma loodan, et fraktsioonid toetavad meie muudatusettepanekut sada kuusteist, kus öeldakse, et meil on kahju sellest, et ei ole piisavalt huvi näidatud digitaalse ühise turu strateegiasse, mille avalikustas Euroopa Komisjon et see, et sotsiaalettevõtted ei ole seda piisavalt teinud, et meil on vaja tagada kaasav juurdepääs kõikidele ettevõtetele. minu arvates on see väga hea, sest siiamaani selles, siin on meil tühi koht. näiteks puuetega inimestel peab olema võimalus äh, ületada tõkkeid selleks, et jõuda tööturule ja olla kaasatud ühiskonda see on äh, komisjoni teatises väike viga, mille puhul ma loodan, et komisjon selle vea kiiresti parandab, aitäh! Thank you uh,. Well, aitäh. härra Krasnodebski on ECR-i variraportöör, olete te valmis sõna võtma või soovite enne oodata? jaa, okei okay,, ju, ju. okei okay. uh,. We'll take madam Har-. hästi, siis anname kõigepealt sõna proua Haakinile ALDE fraktsioonist ja siis saab sõna härra Krasnodebski proua Hakin. aitäh, teen hästi lühidalt, võib-olla pool minutit kulub mul, et pool minutit saate aega hingata veel. meil oli väga viljakas variraportööride kohtumine, on äh, terve rida kompromissettepanekuid, mis tuleb veel üle vaadata, aga põhimõtteliselt me olime nõus nende ettepanekute osas, mis välja toodi. ma pole päris kindel, et see kompromiss G ja see Äh, ümberjagamissüsteeme, see just toetuse leiab, aga ma toetan oma sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis kolleegi, kes mainis siin ISISe programmi, ma arvan, et see on väga tähtis, me tõesti väga palju aega kulutasime selle sõnastuse leidmisele ja me peaksime selles raportis selle välja tooma. Äh, osad ALDE muudatusettepanekutest puudutasid sotsiaalset ebavõrdlust, äh, seda, et äh, sotsiaalsetel ettevõtetel on võimalus luua töökohti ja me tõstatasime ka riigihangete küsimuse. ma ei tea, kas see valmistab probleeme teistes liikmesriikides, aga kohe kindlasti on see problemaatiline minu koduriigis, meil on tihti selline olukord, kus äh, valitsuse poolt välja kuulutatud riigihanked on sellised, et väikseid ettevõtteid tõrjutakse kõrvale, mitte nende suuruse pärast, vaid nende nõuete pärast, mis on hankes kirjas jah, äh, menetluse läbiviijatel on muidugi väga hea, kui nad peavad ainult paar äh, pakkumist läbi vaatama, aga see tähendab seda, et väikesed ettevõtted, eriti just sotsiaalsed äh, ettevõtted, tõrjutakse kõrvale. ma arvan, et äh, siin tuleb mingi lahendus leida. ja lõpetuseks veel kord olen nõus sellega, et sotsiaalsete investeeringute pakett peaks tõesti toetama sotsiaalset poliitikat ja hoolitsema selle eest, et sotsiaalne ettevõtlus mängib väga tähtsat rolli eh, sotsiaalsete investeeringute paketis, aitäh! aitäh, härra Krasnodebski, nüüd ECR fraktsiooni variraportöörilt, variraportöörina. aitäh, proua esimees! tahtsin öelda, et meil oli väga huvitav arutelu muudatusettepanekute üle eriti väärtuslikud on need muudatusettepanekud, mis on kokku pandud kompromissettepanekutesse K ja M. ehk et ühelt poolt on meil vaja saada rohkem ja paremat informatsiooni ja teiseks see mida on äh, muudatusettepanek, kompromissettepanekus ka välja öeldud, et ja see, mida tuleb ikka jälle korrata, et mitmekesisus ühiskonnas ja erinevate ühiskondlike rühmade erinevad vajadused. nii et kui me räägime sotsiaalsest ettevõtlusest, tuleb meil rääkida ka erinevatest taustsüsteemidest meie aruteludes me tihti sotsiaalset ettevõtlust vastandame tavamajandusega. ütleme, et siin on eraldi tõkked veel sotsiaalmajanduse jaoks Äh, sest tegemist on ettevõtetega, mis ei teeni mitte ainult kasumit, vaid neil on ka muud eesmärgid. me leiame, et see on väga tähtis lisandus, aga me ei peaks sotsiaalset majandust vaatama kui lihtsalt ettevõtteid, mis võiksid asendada tavalisi ettevõtteid või olla tavaliste ettevõtete alternatiiviks. see läheks liiga kaugele me ei saaks öelda, et see on nüüd mudel kogu majandusvaldkonna jaoks, aga samal ajal sotsiaalne ettevõtlus on muidugi väga tähtis. aitäh, Laura Aage ja EFTD fraktsiooni variraportöör. aitäh, proua esimees. suur tänu raportöörile Need ettepanekud, mis meie tegime, leidsid ka raportööri kompromissettepanekutes kajastamist. ma leian, et äh, sotsiaalne ettevõtlus on tõeline meede just kriisiaegadel, kui pakkumine ja nõudlus on nõrgad, tootlikkus on väike tegemist on meetmega, millega meil on võimalik äh, tagada suurem tööhõive määr. ja sellepärast ma arvan, on meil võimalik ka äh, kriisi mõjusid, eriti just tööturul, äh, vähendada. see ei ole kohe kindlasti kasulik võitluses noorte tööpuuduse vastu ja otse loomulikult võime me eh, ka noori kasutada sotsiaalses ettevõtluses, aga ma olen siin mõelnud ka võitluse peale pikaajalise töötuse vastu. ja me tõesti täname selle eest, et meie ettepanekuid võeti tõsiselt. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üheks põhiliseks eesmärgiks oli ja see, et tööhõivemäär oleks seitsekümmend viis protsenti. ma arvan, et latt peaks olema kõrgel ja et me peaksime leidma uusi innovatiivseid, varasemast erinevaid vorme suurema tööhõive määra tagamiseks. vanad meetmed ei ole piisavalt tõhusad, see on küll täiesti selge. ja veel üks märkus minu poolt. liikmesriigid peavad leidma meetmeid, millega on võimalik sotsiaalseid ettevõtteid toetada. olen siin mõelnud näiteks maksusoodustuste peale sotsiaalsete ettevõtete puhul. tihti on ju nii, et maksud ei koorma mitte ainult tööandjat, vaid ka töövõtjat. probleemiks on ka riigihanked, proua Haakin mainis seda juba, nii et olen temaga selles küsimuses nõus mis puudutab eelarve rida eraldi sotsiaalse ettevõtluse jaoks, see on kohe kindlasti mõistlik, praegusel hetkel seda võimalust ei ole. aga vahel on nii, et äh, head mõtted on sellised, mida siiski ei ole võimalik päriselus rakendada. teiselt poolt võib aga juhtuda see, et äkki siiski tasub neid ettepanekuid teha, teha, sest kes teab, võib-olla mingil hetkel äh, siiski saab need mõtted ka ellu viia. ma tean, et reeglid on väga ranged, aga kui me vaatame Junckeri äh, arengukava ja ka Junckeri fondi, siis äh, oodatakse siin veel parlamendi toetust selleks, et oleks võimalik hakata laenusid andma ja tagatisi andma. Euroopa Investeerimispank äh, on aga tegelikult juba eelrahastanud teatud projekte, ehk et meil on küll reeglid ja sellegipoolest on reeglitel päris korralikud erandid. ja võib-olla me peaksime ka olema natukene julgemad, sest imesid juhtub. aitäh, proua Ribeiro, palun. aitäh, proua esimees. palju õnne Veronika Lope-Fontaniele, tegemist on väga suurepärase ettepanekuga, eriti kui me mõtleme, milline on praegu majanduslik seis Euroopas. me peame väga tähtsaid otsuseid vastu võtma, me peame keskenduma kahele mil-, rohkemale kui kahele miljonile sotsiaalsele ettevõttele. Nad on loonud neliteist miljonit töökohta, see on kuus koma viis protsenti Euroopa äh, tööandjatest, nii et sotsiaalsed ettevõtlused, ettevõtted mängivad väga tähtsat rolli võitluses tööpuuduse, eriti just noorte tööpuuduse vastu ja eriti just pikaajalise tööpuuduse vastu. sotsiaalne ettevõtlus on tõeline võimalus äh, uuesti tuua tööturule inimesed sellegipoolest äh, sotsiaalsed ettevõtted on suurte probleemide ees. Nende juurdepääs rahastamisvahenditele on väga piiratud. ma olen nõus nende muudatusettepanekutega, mida tehti me peame Euroopas rohkem pöörama tähelepanu sotsiaalsetele ettevõtetele. Need tuleb kaasata riikide reformikavadesse ja nendega tuleks arvestada ka riikide põhiste soovituste puhul. me peame ka komisjonilt nõudma, et ta pööraks rohkem tähelepanu sotsiaalsele ettevõtlusele. mina mõtlesin, et meil võiks olla direktiiv, mis Äh, annaks sotsiaalsetele ettevõtlustele ka äh, juriidilise staatuse. me peame selgelt välja ütlema, et sotsiaalsed ettevõtlused, ettevõtted aitavad meil tõesti saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ja ma olen väga rahul selle äh, raporti eelnõuga, aitäh! aitäh, proua Fontanier, kas te soovite midagi lisada pärast seda arutelu? ja aitäh, lihtsalt äh, tänan kõiki, kes äh, andsid oma panuse sellesse raportisse. olen nõus kõige sellega, mida te ütlesite ja me üritame hoolitseda selle eest, et see, teie mõtted kajastuksid siis ka kompromissettepanekutes. täna pärastlõunal siis saadame teile raporti uue versiooni. aitäh, proua Lope-Fontanier. hääletus toimub viieteistkümnendal juulil meie komisjonis. suur tänu kõikidele osalemast, järgmine kohtumine toimub meil kahekümne kolmandal juunil, nii et äh, tere tulemast siis tagasi kahekümne kolmandal juunil, aitäh!